see on lihtsustatud menetluse korral äh, proua Korhola raporti hääletus, mis puudutab ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist. Äh, tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud see on suure häälteenamusega vastu võetud, palju õnne proua Korholale. järgmiseks on proua Rosbachi raport, mis puudutab Vahemere kalavarude säästvat kasutamist ja majandamismeetmeid. ma panen selle nimelisele hääletusele, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja ka see on suurte, suure häälteenamusega vastu võetud. proua Rosbach, palju õnne ka teile. nüüd jõuame härra Grote raporti juurde, mis puudutab äh, Nagoya Kuala Lumpuri lisaprotokolli sõlmimist. panen selle hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on vastu võetud. palju õnne härra Krotele. nüüd liigume edasi härra Pallone raporti juurde, mis puudutab eh, riigi rahandust Majandus- ja Rahaliidus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. palju õnne härra Pallonele. ja nüüd liigume edasi härra Domenici raporti juurde, mis puudutab krediidireitingu agentuure. ja esimene hääletus on esimene plokk ja see läheb nimelisele hääletusele. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on suure häälteenamusega vastu võetud ja nüüd on üheksa äh, ettepanekut, mis ei ole ühilduvad äh, ja äh, mis ei ole lubatavad, aga EFD on esitanud neliteist muudatusettepanekut, mis on lubatavad, aga ähm, proua Sharon Bowles sooviks asutama komisjoni esinaisena sõna, palun, teil on sõna suur aitäh! Need eraldi hääletused on lubatavad sisulise külje pealt, kuid nad rikuksid esimese lugemise kokkulepet, mis kiideti heaks seitsmeteistkümnendal detsembril meie komisjonis ja seetõttu Nendes muudatuses võib olla küll teatud positiivseid külgi ja arvan ma, et me peaksime nende vastu hääletama, aitäh! suur aitäh! ja liigume siis nüüd hääletuste juurde. tundub, et tahetakse nad plokina hääletusele võtta, kas kellelgi on midagi selle vastu, et nad plokina võtta? kas EFD fraktsioon on nõus? üllatus, üllatus, ütleb härra president. palun, te ise tahtsite seda me oleme väga huvitatud, kuidas inimesed hääletavad sellel väga olulisel teemal. ja ma arvan, et äh, natukene läbipaistvust isegi siin saalis ei teeks paha. ja ma tuletan äh, teile meelde, et äh, me hakkame nüüd hääletama kõigepealt muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, see on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kas te soovite sellega niimoodi jätkata nüüd? muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on uh,, vabandust, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt, vabandust, ütleb härra president, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viiskümmend hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend kaks. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud sada üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud sada kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd ähm, see ettepanek muudetud kujul hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja nüüd äh, seadusandliku eelnõu nimelisele hääletusele hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. Äh, see on suure häälteenamusega vastu võetud, äh, palju õnne teile, härra Domnici! härra Svoboda on sõna palunud, palun, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, ma leian, et et äh, see tõlgendus äh, on väga kummaline, mille te olete pidanud vastu võtma, sellepärast et Sharon ütles, et see on selle vastu, kui meil on kompromiss ja nii edasi, ehk siis see tõlgendus minu arvates on üsna mõttetu aga ma äh, paluksin, et president paluks äh, põhiseaduskomisjonil vaadata seda tõlgendust ja anda natuke selgem tõlgendus meile, sest et kui meil on kompromiss, siis me ei saa ju öelda, et me hääletame ju kompromissi poolt ja kaks minutit hiljem ütleme, et me hääletame mm, kompromissi vastu, see ei ole mõistlik parlamentaarne menetlus, aitäh. meil oli teenistustega täna hommikul ja presidendiga ka koos äh, kohtumine ja ma olen tegelikult teie ettepanekuga täielikult nõus, see tuleks äh, põhiseaduskomisjoni saata ja ma, niimoodi me ka teeme ja nüüd äh, meil on veel üks härra Domenici raport, mis tegelikult problemaatiline ei ole ja see puudutab eurofonde. härra Domenici. Grazie, president, in realtà si presenta es-. suur aitäh Äh, siin on tegelikult olukord samasugune nagu eelmise hääletusegagi ning äh, kuna mina olen äh, nõus menetlus peab olema sama, mida järgida, kui poliitilised vaated aga muutunud ei ole, siis ma arvan, et me peaksimegi tegema selliselt, nagu me eelnevalt toimisime, niisiis lugupeetud president, ma arvan, et teie võiksite neid reegleid tõlgendada ja ma arvan, et me peame ka seda hääletama, see väga pikalt aega ei võta, aga kindlasti tuleb seda asja üle vaadata ja seda me kindlasti palume teha. kõigepealt äh, esimene plokk läheb hääletusele nimeliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega ja nüüd äh, liigume äh, eraldiseisvate muudatusettepanekute poole, mida on lubatud esitada, kõigepealt muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. kas te kõik olete jõudnud hääletada? Äh, nagu öeldud, siis äh, mõni muudatusettepanek võib olla ka sisukas ma lõpetan nüüd äh, hääletuse, kas kõik on rahul? ma lõpetan nüüd hääletuse, hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek viis nimelise hääletusena, hääletus on alanud, palun. Äh, härra Saar, suur aitäh, ma tahaksin oma fraktsioonile öelda äh, et eh, need tulevased hääletused on, on tähi-, tähistatud ei-ga ja see on meie hääletuse nimekirjas ka väga selgelt ära toodud. ma tahaksin olla äh, proua Bowlesiga, et teie lähenemine on samasugune selle raporti puhul nagu ka eelmise raporti puhul. nüüd äh, number viis, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, kümme, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja üksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd äh, komisjoni ettepanek muudetud kujul hääletusele, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, seadusandlik eelnõu äh, hääletusele ja hääletame nimeliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on suure häälteenamusega vastu võetud, härra Dominici soovis taas sõna, palun suur aitäh, härra president, ma tahaksin tänada teid selle eest. tegemist on olnud erilise hääletusega, me olime kummalises olukorras, aga ma tahaksin tänada kõiki fraktsioone, kes toetasid kokkulepet ning äh, eriti tahaksin tänada variraportööre, sest äh, kokku kokkulepe oli kindel, see läbis selle raske testi ja me suutsime selle olulise seadusandliku äh, dokumendi ka läbi hääletada, aitäh! suur aitäh ka teile teie tehtud töö eest, järgmiseks on meil härra Valesa raport Läänemere tursavarude mitmeaastase kava kohta. ja sõna saab raportöör, teil on kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud äh, daamid ja härrad. pärast äh, seda hääletust on järgmine etapp, enne kui need eeskirjad jõustuvad, äh, on kolmepoolsed kohtumised Euroopa Komisjoni ja nõukoguga, aga kahjuks äh, Äh, pädevuse konflikti tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukoguga vahel äh, on meil viivitus. selline institutsionaalne blokaad, millega me praegu äh, silmitsi oleme, puudutab artik-, artiklit nelikümmend kolm lõiget neli Euroopa Liidu toimimise lepingust ja selle tõlgendamist. seal käsitletakse püügi piirmääri nõukogu äh, on äh, jätkanud tööd erinevate kalavarude kallal ning alati on äh, reegleid tõlgendanud omakasupüüdlikult. Nad püüavad ise piireid paika panna ja see jällegi mõjutab negatiivselt kalavarusid ja see halvendab ka institutsioonide vahelisi suhteid ja sellist käitumist tuleks hukka mõista, aitäh. suur aitäh. kalanduskomisjon on teinud viisteist muudatusettepanekut, paneme need koos hääletusele, kes on poolt vastu, erapooletud, need on vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd komisjoni ettepanek muudatud kujul hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd paneme hääletusele resolutsiooni eelnõu ja tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on suure häälteenamusega vastu võetud ja nüüd liigume edasi härra Kälgeri raporti juurde, mis puudutab äh, kalavarude kaitset. kas raportöör soovib sõna, härra Kälemer, palun? suur aitäh, kalanduskomisjoni nimel ma tahaksin paluda, et eh, minu tehnilise raporti üle hääletus edasi lükatakse eh, pärast põhjalikku eh, eilsel koosolekul toimunud kaalumist on see palve siis tehtud, eesmärgiks on veel kord üles tõstatada see raskus, mis Euroopa Parlamendil on seoses nõukoguga eh, pikaajaliste kalapüügikavade valdkonnas. Need kavad on väga olulised selleks, et kalavarusid kaitsta ning selleks, et eh, tagada nende kogukondade elatusallikas, kes nendest kalavarudest eh, sõltumata alates Lissaboni leppe ellurakendamisest kahe tuhande üheksandal aastal on need plaanid olnud väga olulised ning Äh, mitmed eesistujad äh, siiani ei ole huvitatud olnud sellest teemast äh, ja me oleme maha jäänud asjadest ja nüüd me oleme jõudnud Iiri eesistumisperioodi juurde, iirlased, nad olevat pragmaatilised ja Äh, ma ootan seda, äh, millal nad tulevad kalanduskomisjoni oma prioriteete selgitama, kalanduskomisjon on äh, väga palju tööd teinud selle raporti kallal viimasel ajal ja ma tahan tõesti tagada, et me edu saavutame. nõukogu peab austama Euroopa Parlamenti ning nad ei ole seda viimaste aastate jooksul teinud. see äh, kui see raport vastu ei võeta, siis äh, samas on tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta äh, algmäärus endiselt jõus. Äh, loodetavasti Iiri eesistujana suudab kavandada teed edasiminekut ja kui nad ei suuda seda teha, siis me peame blokeerima ka teised dokumendid, mis on praegu töös meil on eh, endiselt olemas eh, algmäärus eh, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi küsimuses ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, lugupeetud president, mul võib olla sarnane taotlus ka veebruarikuisel täiskogul, kui me seni edusammu, edusamme ei saavutada, ma ei taha loomulikult ette rutata mm, aruteludest nõukoguga ja igatahes ma tahan taotleda seda, et minu raportile hääletamine edasi lükatakse, aitäh uh,! suur aitäh! meil on vaja, et keegi kõneleks ka selle ettepaneku poolt, selleks et teda hääletada saaks. kas keegi soovib selle poolt äh, kõneleda? härra Davis, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president, ma toetan väga tugevalt seda, mida lugupeetud raportöör ütles äh, kui me tahame teha tõsise äh, reformi ühendus, kalanduspoliitikas äh, ja tahame säilitada ähm, kalavarusid, siis me peame äh, nõukoguga asjad selgeks tegema ja me peame need pikaajalised kalapüügiplaanid ka paika saama, kas keegi tahab vastu rääkida sellele ettepanekule, tundub, et selliseid inimesi ei ole ja hääletame siis seda ettepanekut, mis puudutab selle hääletuse edasilükkamist. tegemist on nimelise hääletusega hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud kuussada seitsekümmend häält poolt ja kaks vastuhäält ähm,. hästi tehtud, härra Kellega ja palju õnne edaspidiseks ja nüüd härra Kassiini raport, mis puudutab Euroopa kodukorra muutmist äh, ühise heakskiitmise teel valitud asepresidendi järjestuse osas ja me hääletame äh, kodu päevakorra reeglite üle ja see tähendab seda, et meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust ja muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda, vabandage. muudatusettepanek kaks, palun hääletage. Uh, that check is closed. hääletus lõppes see lükati tagasi neljasaja üheksakümne kahe häälega. härra Kasiini ähm, muudatusettepanek kaks lükati tagasi, kas te soovite järgmiste muudatusettepanekute kohta sõna võtta? härra Kasiini. ei soovi. hea küll, muudatusettepanek kolm, ei siiski, palun ho già detto che noi abbiamo respinto gli emendamenti ma juba ütlesin, et äh, me oleme kaks, kahe, nelja, viie ja kaheksa tagasi lükanud ja me oleme esialgse komisjoni ettepaneku poolt, hääletame siis seda number ühte ja kõik on väga lihtne anyway.. ei ole nii lihtne, aga hea küll äh, osad ju teavad, et nad kaotavad selle hääletuse. muudatusettepanek kolm hääletame. palun, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud neli ja viis nüüd langevad ära. järgmiseks kuus, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud number kaheksa langeb ära ilmselt. ja nüüd hääletame otsuse ettepanekut lihthäälte enamusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks tööhõive komisjoni ettepanek noorte garantii kohta. otsusettepanek neli, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. number viis, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaks, nimeline hääletus, palun. lõige kaks. hääletus lõppes. ettepanek võeti vastu, number kuus, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud, number seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõike neli kahes osas. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kes te-, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud otsusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt number kaheksat. The check is closed. hääletus lõppes. ettepanek lükati tagasi number üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd number kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, hääletage elektrooniliselt, palun hääletus lõppes. ettepanek võeti vastu. suur aitäh tööhõivekomisjonile. järgmine. Kolarska-Bobinska raport Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel. proua Kolarska-Bobinska, palun, sõna on teil suur tänu, ma tegelikult tahaksin pärast hääletust sõna võtta, kui see on võimalik. jah, on küll. suur aitäh, ma kõnelen siis pärast. number viis muudatusettepanek, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud muudatusettepanek üks nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud number neli, jällegi nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. see lükati tagasi ja nüüd jõuame lõike kolme juurde kolmes osas. esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, era-, hääletame seda esimest osa nimeliselt. elektrooniline hääletus. hääletus lõppes, mis on vastu võetud. ja teist osa hääletatakse ka nimeliselt, palun hääletage. lõige neliteist, teine osa, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes, lükati tagasi, lõige kakskümmend viis kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletud. see ei olnud selge, palun kontrollime elektrooniliselt. lõige kolmkümmend viis. hääletus lõppes. see on vastu võetud. kolmkümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes poolt vabandust, nelikümmend kaks on nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. edasi, lõige nelikümmend kolm kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu. alustame uuesti. lõige nelikümmend kolm on kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, lõige nelikümmend kuus, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. lükati tagasi, lõige nelikümmend kaheksa kahes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te soovite kontrollida? kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kaks. kontroll lõppes lükati tagasi. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd esialgne tekst, põhjenduspunkt H kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmiseks resolutsiooni ettepanek tervikuna nimeline hääletus. palun hääletage, hääletage elektrooniliselt. hääletus lõppes. ja nüüd proua Kolarska-Bobinska, teie ettepanek võeti vastu oma häälteenamusega, palun, sul on teil. esmaspäeval teatas Euroopa Kontrollikoda energiatõhususe auditi kohta käiva otsuse. Äh, audit viidi läbi osades liikmesriikides ja ma tahaksin äh, nüüd komisjonile äh, südamele panna, et järgmise programmiperioodi jooksul tuleb arvestada selle kontrollikoja otsusega, sest me ei soovi ähm, ja, ja ka meie soovitustega see, selleks, et meie vahendid raisku ei läheks. suur tänu teile toetuse eest! Um... suur aitäh kommentaari eest, me kuulsime seda, komisjon saab selle Facebooki kaudu teada the next item is the vote on the report järgmiseks Progulaari raport, stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus. muudatusettepanek üks. nimeline hääletus, palun hääletage. The vote is closed. nüüd äh, hääletus lõppes ja ettepanek võeti vastu, seega muud muudatusettepanekud langevad ära, tekst on vastu võetud, e, lõunapaus on käes, jätku leivale! right, let's crack on. Lähme nüüd siis edasi. oleme jõudnud häälteselgituseni. kõigepealt kalender ja esimene kõneleja härra Söndekaart.